tervitan äh, kolleege, te olete saanud kätte eilse istungi protokollid. kui äh, nende protokollide kohta ei ole mingeid märkusi või vastu,